küsimuste jaoks ja ma olen väga põnev üle, et mida komisjon, millise ettepaneku komisjon meile nende kohta teeb. suur tänu, proua Gebhard. ja sellega lõpetame selle arutelu, hääletamine toimub homme kell kaksteist. ja järgmine päevakorrapunkt on härra Leene soovitus tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomise valdkonnas. ja annamegi sõna härra Leenele, raportööri neljaks minutiks. härra president, lugupeetud daamid ja härrad tegemist on teist korda äh, tõhustatud koostöö äh, aruteluga. perekonnaõiguses juba paar kuud tagasi äh, otsustati hakata tegema tõhustatud koostööd Lissaboni lepingu alusel ja nüüd on tegemist teise korraga. tegemist on siis üksnes menetlust puudutava otsusega, mida me peame langetama ja ma ütlen selle siin välja, et me ei aruta sisuliselt neid küsimusi, seda me hakkame tegema palju hiljem ma tahaksin äh, alguses kohe märkida, et äh, mind väga rõõmustas see, et Ungari eesistujariigina on täna kohal, see on esmakordne minu meelest Euroopa Parlamendi ajaloos, et äh, eesistuja on juba esmaspäeva õhtul kohal, see näitab, kui oluline see teema on. alates aastast kaks tuhat üks arutame me Euroopa patendi küsimust Euroopa Komisjoni ettepaneku alusel parlament Palacio raporti alusel on äh, võtnud ka seisukoha esimesel lugemisel. nõukogul ei olnud, äh, nõukogus aga ei olnud võimalik kokkuleppele jõuda ja seal oli, oli probleemiks kaks asja, esiteks äh, kohtu probleem, et millised kohtud peavad olema millistes küsimustes pädevad, aga teiseks probleemiks oli keelte probleem. kohtualuse probleem lahendub ilmselt varsti Euroopa Kohtu otsusega, märtsi alguses tuleb uurimusi, me siis teame, mis on teostatav ja mis mitte. keelte osas ei ole jõutud kaugemale, Belgia eelmisel aastal pidi jõudma seisukohale, et keeletüli lahendamine lõplikult ei ole võimalik, ähm, kuna vaja on Lissaboni lepingu alusel ühehäälsust, on totaalne vastuolu põhimõte äh, Äh, vahel, et meil on äh, kakskümmend kolm äh, ametlikku keelt, mis on võrdväärsed ja selle tõsiasja vahel, et parlamendi tõlk-, et patenditaotluse tõlkimine kõigisse keeltesse nõutaks, on väga kulukas, et kui me laseme selle tõlkida kõigisse keeltesse, siis äh, VKE-de jaoks ei ole seal üldse mingit mõtet, sellepärast et patent läheks liiga kalliks ja selline äh, äh, patendisüsteem, mis praegu on Euroopa Patendiametil, et see on tegelikult kasulik ainult suurettevõtetele, see ei ole midagi VKE-de jaoks. Euroopa Parlament äh, aastast kaks tuhat on ilmselt korduvalt, kümneid kordi äh, nõudnud äh, edusammude tegemist. Äh, mm, Lissaboni protsessi ja, ja kakskümmend kakskümmend strateegiat arvesse võttes. nüüd on aga tõesti äh, kõigil kõrini ja on tehtud ettepanek teha tõhustatud koostööd, komisjon võttis vastu selle ettepaneku, õiguskomisjon tegi ka oma öö, ehm, otsuse, kakskümmend viis liikmesriiki toetavad seda ettepanekut ja nüüd on aeg teha samm edasi ja parlament peab andma nõusoleku selle menetluse jaoks, selleks et lõpuks, tunneli lõpus oleks ka valgus. ma lõpetan ühe asja, äh, viimase punktiga. meil ei ole eriti palju äh, ressursse Euroopas, aga meil on mõistus, ideed, mis siin välja mõeldakse ja seetõttu on meie jaoks olulise tähtsusega, et neid ideid ka kaitstaks ning äh, küsin, et kuidas me saame võidelda Hiina ja Indiaga, konkureerida teiste suurte riikidega Äh, ja öelda, et te peate intellektuaalomandit kaitsma, kui meie Euroopas ei ole võimelised seda tegema, sellepärast on meil vaja sellist kvalitatiivset edusammu äh, Euroopa patendi suunas ja seetõttu ma äh, palun, et te toetaksite seda ettepanekut, aitäh. suur tänu, härra Leene ja nüüd saab proua Jüri nõukogu nimel sõna, palun suur tänu, härra äh, president, äh, nagu juba varem äh, alustasime, jätkame nüüd oluline teema, mul on väga hea meel pöörduda täna selle kõrgeväärilise kuulajaskonna poole, nagu härra Leene ütles, Äh, me oleme tõstnud selle küsimuse oma prioriteediks, sellepärast et tõesti tegemist on väga tähtsa küsimusega. kõigepealt suur tänu parlamendile konstruktiivse lähenemise eest parlament, nõukogu seisukohtadele patendi loomiseks Euroopa Liidus, ma tahaksin tänada kindlasti ka Belgiat eelmise eesistujana väsimatu jõupingutuse eest jõuda Euroopa Liidu patendikaitses äh, samm edasi. ma tahaksin veel öelda seda, et täna hommikul otsustas nõukogu suure hääle enamusega olla nõus teie sooviga autoriseeritud tõhustatud koostöö osas selles valdkonnas. Teie otsus kohaselt äh, konkurentsivõime nõukogu kümnendal märtsil ilmselt võtab selle otsuse ka vastu. nõukogu eesistujana pöörab Ungari eriti tähelepanu Euroopa konkurentsivõime suurendamisele ning väikese ja keskmisega suurusega ettevõtete toetamisele, kes tegutsevad Euroopa Liidus. meie ühine vastutus on aidata neid innovatsioonile, see on ju ometi üks VKE-de konkurentsivõime peamistest mootoritest nii Euroopa Liidu kui ka maailma tasandil. on algusest peale selge olnud see, et üks võtmeelemente selle eesmärgi täitmisel on kindlasti Euroopa Liidu patendi loomine, mis kahjuks on jäänud aga üle kolmekümne aasta juba viibima. Status quo ei ole kindlasti valikuvariant, miljoneid eurosid kulutatakse igal aastal tõlketeenusteks ning administratiivseks paberimajanduseks, selleks et tagada patendikaitse kahekümne seitsmes erinevas õigusruumis Euroopa Liidus. Ühendriikides läheb ettevõttel Äh, vaja ainult ühte patenti kogu USA territooriumi jaoks ja maksab selleks ainult tuhat kaheksasada viiskümmend eurot. Euroopa Liidus läheb see aga maksma kakskümmend tuhat äh, eurot ja, ja katab ainult kolmteist liikmesriiki, vastavalt äh, arvutustele kannatavad Euroopa ettevõtted seega siis seitsme kuni kaheksa miljoni eurose kahju all, kuna neil ei ole patent, patenti, mis kataks tervet Euroopa Liitu. kujutage ette, mis selle rahaga võiks teha, kui see oleks suunatud näiteks äh, hoopis tehnoloogia uuringutesse. siseturg seoses patendikaitsega äh, on praegu täna olematu, patenditaotleja peab läbima kakskümmend seitse erinevat süsteemi, tulemuseks on see, et äh, tegelikkuses otsitakse patendikaitset ainult osal Euroopa Liidu territooriumist ja see tekitab tõsiseid probleeme kaupade vaba leviku heaks, mida osades äh, õigusruumides kaitstakse patentiga, teistes aga võib siis neid igaüks toota. meie selge eelistus on alati olnud tõelise Euroopa Liidu patendi loomine, mis kataks äh, kogu Euroopa Liidu kõik kakskümmend seitse liikmesriiki, me äh, kahetseme sügavalt seda, et keelerežiimi alased arutelud on viinud meid ummikseisu ilma et oleks praegu näha võimalust, kuidas leida äh, lähitulevikus äh, kõiki rahuldav lahendus. ma tahaksin rõhutada ühtlasi ka seda, et Euroopa Liidu otsuse langetajad on praegu tõsise surve all kiiret edasiminekut aga selles valdkonnas. Euroopa Liidu edetabel on näidanud seda, et äh, on haigutav lõhe inno-, Ühendkuningriik, Ühendriikide, Jaapani ja Euroopa Liidu Äh, tehnoloogilise innovatsiooni vahel ja, ja tärkavad majandused on meil kannul. muidugi patendireeglid ei äh, suuna ainult innova-, ei ole ainsad, mis suunavad innovatsioonialast tegevust, kuid on väga oluline osa sellest, Euroopa Liit äh, kui ta võtaks ühtsed äh, reeglid vastu, oleks kindlasti vähem killustatud ja atraktiivsem investeeringutele ja sel-, ja sellepärast ongi enamus liikmesriike veendunud, et ühtse patendikaitse loomine tõhustatud koostöö alusel on täna ainus äh, viis, kuidas edasiliikumist tagada, kakskümmend seitse liikmesriiki on esitanud ametlikud soovid, äh, luues siis tõhustatud koostöö, nende selge eesmärk on see, et nähtavad tulemused oleksid käegakatsutavad äh, lähitulevikus. eesistujana kavatseme anda endast parima selleks, et tagada konkreetne edasiminek selles valdkonnas. samas peab aga eesistuja pöörama tähelepanu ka teiste liikmesriikide reservatsioonidele, Hispaania ja Itaalia reservatsioonidele ja muredele. lubage pöörduda Hispaania ja Itaalia äh, saadikute poole nüüd nende emakeeles. kõigepealt äh, meie kolleegidele Hispaaniast, me oleme veendunud, et läbi tõhustatud koostöö, läbi ühtse patendikaitsesüsteemi on äh, meil võimalus astuda väga oluline samm edasi sellise äh, olukorrani, kus ühtne äh, patendikaitsesüsteem katab Euroopa Liidu kogu territooriumit. ja nüüd meie Itaalia kolleegidele igal juhul eh, tahaksin ma rõhutada ühte, selleks, et vältida igasuguseid eh, arusaamatusi, mitte ükski ettevõte ega üksikisik, ükskõik millisest liikmesriigist nad ka siis pärit ei oleks, ei jää välja ühtse patendi eh, tulevastest tuludest. suur tänu, härra president, kannatlikkuse ülesnäitamise eest ja kavatsen kindlasti ka tulevikus oodata põnevusega koostööd teie parlamendiga. suur tänu, proua Kiri ja nüüd volinik Barnier, palun. Äh, suur tänu, härra president, äh, daamid ja härrad, austatud parlamendiliikmed äh, pres-, esimees Leene poolt esitatud dokument seoses tõhustatud koostööga Eh, esin-, kujutab endast eh, olulist eh, sammu nii Euroopa Liidu ettevõtete leiutajate jaoks, sellepärast et lõpuks ometi laieneb nendele Euroopas ühtne patendikaitse. see on uskumatu saavutus ja uskumatu ka nõrkus, see, et meil seni ei ole seda ühtset patendikaitset, väga raskes konkurentsiolukorras, me peaksime paremini suutma kaitsta äh, innovatsiooni ja leiutusi, eriti just nimelt tööstusvaldkonnas Euroopas. ja sellepärast, kui äh, ma olin äh, kahe tuhande kümnendal aastal teie ees volinikukandidaadina lubasin ma kindlasti anda endast parim, et saavutada edasiminekut selles valdkonnas ja eelnev volinik oli selle tööga juba pihta hakanud, nii et tegime siis omapoolse ettepaneku tänu Belgia mõistlikkusele ja ettenägelikkusele saime me seda ettepanekut siis veel nii-öelda timmida ja parandada ja jõuda, ja lootsime jõudma ühehäälsusele selles küsimuses. ja siit tõusiski see mõte Lissaboni lepingu kontekstis võib-olla suruda rohkem tõhustatud koostööle. komisjon äh, vastas väga kiiresti tõhustatud koostöö palvele, äh, mis eelmisel aastal esitati umbes kaheteistkümne liikmesriigi poolt. me räägime tegelikult äh, kahekümne viiest liikmesriigist, kakskümmend viis liikmesriiki on tänaseks äh, esitanud soovi tõhustatud koostöös patendivaldkonnas äh, osaleda. Belgia eesistujana tegi ära juba suure töö, Ungari on tõstnud selle samuti oma prioriteetide se-, sekka ja seega jõuame me ilmselt märtsis äh, kokkuleppeni, ma olen selle eest väga tänulik, tahaksin tänada ka härra Leenet ja teie komisjoni selle mootori üles, mootoriks olemise eest, te olete ära teinud suure töö selleks, et väga kiiresti jõuda siis soovitatud, soovitud tulemuseni daamid ja härrad, oluline on see, et nii palju liikmesriike kui võimalik saaksid osaleda selles tõhustatud koostöös ja ma tõesti loodan, et lõppkokkuvõttes kõik liikmesriigid liituvad selle süsteemiga, sellepärast et, et oleks poliitiliselt see kõigile vastuvõetav, sellepärast et ometigi on see ju vajalik äh, kogu meie ettevõtluse jaoks. ja äh, kindlasti äh, tooks see tõsist tulu kõikidele meie ettevõtetele ja nii-öelda leiutajatele. siseturu volinikuna äh, kavatsen ma kindlasti järgida seda, et tõhustatud koostöömenetlus vastaks aluslepingutele, eriti mis puudutab siseturu reegleid, see tähendab seda, daamid ja härrad, et äh, patendi ühtne kaitse, nii nagu juba siin öeldi proua Jüri poolt, on ka Hispaaniale ja Itaaliale juurdepääsetav ehk teisisõnu kõik Euroopa Liidu ettevõtted, vaatamata sellele, kust nad on pärit ja kus asub nende peakorter, saavad selle, selle patendikaitsesüsteemiga liituda. see, need reeglid kehtivad absoluutselt kõikidele leiutjatele ja innovaatilistele ettevõtetele Euroopa Liidus ja kindlasti see vähendab äh, patendikulusid, näiteks nagu äh, läbi tõlketeenuste kulu vähendami-, vähenemisele. ning äh, kindlasti on tulemas komisjonis ka öö, äh, mõjuhinnang öö, äh, loomulikult, komisjon kahetseb tõsiasja, et ei olnud võimalik saavutada kokkulepet kahekümne seitsme liikmesriigi vahel, kuid loodame vähemalt, et tõustatud koostöömenetlus leiab tunnistust juba märtsikuus, see on äärmiselt oluline selleks, et tõustatud koostöö saaks käivituda selleks, et me siis väga kiiresti saaksime tuua selle tõelise lisandväärtuse meie ettevõtlusele, mida nad nii hädasti ootavad. ja suur tänu juba enne te, ette teile selle ettepaneku toetamise eest. suur tänu, volinik Barnier ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Paldassaare Rahvapartei nimel, palun. suur tänu, härra president lugupeetud härra volinik, kallid kolleegid! see kiirus ja dünaamika parlamendis selle küsimuse arutamisel on väga heaks näiteks tõhustatud koostöö kohta siseturu valdkonnas. arutelud Euroopa patendi üle on kestnud juba aastaid ja viibinud. nüüd see tõlke reguleering, see võeti vastu alles kolmekümnendal juunil kahe tuhande kümnendal aastal komisjonis ja nõukogus alles oktoobrikuus nähti, et ükshäälsust ei saavutata ja et tegemist on väga raske küsimusega, millele on raske leida lahendust. parlament hakkas kiiresti tegelema keeleküsimusega ja parlamendi tegutsemine on eeskujuks kõikidele meie tulevastele ettevõtmistele. ja võib-olla niimoodi oleks meil võimalik õigusloomet Euroopa tasandil kiirendada. aga tahaksin teile nüüd öelda, et ma ei taha siin rääkida kui oma riigi esindaja, mis on ju tegelikult praegusel hetkel tõhustatud koostöö vastu tahaksin teile meenutada, et patendi küsimus on otsustava tähtsusega äriühingute ja ettevõtete arenemiseks Euroopa Liidus ja tahaksin teile meenutada tähtsaid küsimusi, mis on tähtsad ka Euroopa Parlamendi jaoks ja õigusloomeliste projektide jaoks nii täna kui tulevikus. on väga tähtis, et tõhustatud koostöö suure tõenäosusega toob endaga kaasa siseturul üha rohkem meetmeid, millega, mida tuleks aga kasutada kui viimast lahendusvõimalust. ja suure tõenäosusega siseturu valdkonnas hakatakse neid meetmeid nüüd igapäevaselt üha rohkem kasutama ja parlament võib-olla peaks ka tõesti saama rohkem sõna sekka öelda nende meetmete väljatöötamisel, arvestades, kui tähtsaks nad tulevikus kujunevad. ja siin tuleks arvestada ka kõikide ettevõtetega Euroopa Liidus. suur tänu, härra Baldassare, nüüd sotsiaaldemokraatide nimel kahe, kaks minutit, härra Rakkai. härra president, kallid kolleegid, see raportööri põhjendus on väga tähtis ja õige, sellel ei ole mitte midagi juurde lisada ja minu fraktsioon on sellepärast tõhustatud koostöö poolt. kõikide fraktsioonide jaoks äh, on see küsimus selge, on ka selge see, et mõned fraktsioonid on teistsugusel seisukohal ja neil on selles ka õigus. aga mida ütles raportöör, nõukogu ja komisjoni esindaja, nüüd on tõesti viimane aeg, meil ei ole võimalik enam aega raisata ei ole nii, nagu mõned ütlevad, et äh, et see asi on võimalik võimalikult kiiresti lahendada, ei, seda ei ole võimalik kiiresti teha. see on täiesti vale lähenemine. ei arutatud ju kõigepealt keelte küsimust pärast seda, kui komisjon tegi oma viimase ettepaneku eelmisel aastal keelte, keelte küsimusest räägitakse juba ka aastakümneid, võib-olla isegi rohkem, nii et tegemist ei ole mingi uue aruteluga ja kes nüüd vaatab viimaseid kuid ja neid erinevaid mudeleid, mida esitleti ja mida läbi arutati, siis ei ole võimalik öelda, et seda küsimust ei ole põhjalikult arutelud, arutatud, tõesti, nüüd on viimane aeg hakata tegutsema siis teine vastulause on alati see, et me killustame siseturgu. meil ei ole ju patendi valdkonnas mitte mingit siseturgu, kuidas me saame siis seda lõhkuda? ja kui me nüüd endale selgeks teeme ja me oleme juba ammu endale selgeks teinud, et siseturu sisseviimiseks on meil vaja ühist patenti, siis ei ole võimalik siseturgu selle kaudu lõhkuda. kõige hullem on see, kui me jääme asjade praeguse seisu juurde. ja siis veel üks argument, mida tuuakse ikka ja jälle esile. nimelt, et parlament loobub oma õigustest, kui ta pooldab tõhustatud koostööd. see ei ole õige. lugege ükskord Lissaboni leping läbi vaadake ka meie kodukorda. me ei kaota mitte ühte õigust, me pooldame nüüd tõhustatud koostööd ja kui see saab alguse, siis on meil ka kõik õigused. jah, meil on äh, nõuandev äh, nõuandev osa ainult keelte küsimuses, aga me saame kaasotsustada patendi puhul ja patendikohtu puhul, nii et tegelikult ei ole mitte ühtegi õigusloomelist projekti, mille puhul meie sõna ära ei kuulata, otse vastupidi suur tänu, kolleeg Krapkai ja nüüd kaks minutit ALDE fraktsiooni nimel proua Vikström. Thank you, Mr Speaker. Will... aitäh, tahaksin alustada sellest, et tänan härra Leenet tema poolt tehtud suurepärase töö eest selles küsimuses ning samas tänan ka volinik Barnier'd, kes on väga tõhusalt ja edukalt seda küsimust käsitlenud. nagu me kuulsime, siis on see selline teema, mida on arutatud juba aastakümneid ja leian, et on õige, et nõukogu ei, ei saavuta seda ühehäälsust, mis aluslepinguga vaja, et see otsus vastu võtta. seetõttu on paljud liikmesriigid otsustanud alustada tõhustatud koostööd selles valdkonnas. Äh, peame aru saama, et tegemist on avatud koostöövormiga, kõik liikmesriigid äh, on teretulnud liituma, kui nad seda peaksid soovima. küsimus, mida meie täna peame vaatama, puudutab seda, kas Euroopa Parlament peaks andma oma nõusoleku nõukogu taotlusele tõhustatud koostööks või mitte. minu eh, fraktsiooni liberaalide seisukoht on, et Euroopa Parlament peaks nõustuma selle otsusega vastavalt soovitusele, mida tegi härra Leene. et eh, anda eh, patendikaitse leiutisele või teadusavastusele on äärmiselt oluline see aitab kaasa loomingulisusele, aitab neid leiutisi kasutusse viia, see loob töökohti ja majanduskasvu. praegu on eh, leiutajal ja väiksel ettevõttel eh, väga raske saada patenti igal pool Euroopas, see on keerukas ning kulukas, nagu me kuulsime, Ameerika patent maksab umbes tuhat kaheksasada viiskümmend eurot, hetkel Euroopa oma rohkem kui kakskümmend tuhat eurot. see on üksteist korda rohkem ning ei ole vastuvõetav. rahvusülesed ettevõtted et eh, kellel on kasutada suured vahendid ning ka õigusekspertiis, saavad alati hakkama, sõltumatult sellest, kus süsteem öö, äh, asetseb. just need individuaalsed leiutajad Euroopas on need, kes maksavad äh, Euroopa süsteemi hinda hetkel ja on viimane aeg, et neid kaitstaks äh, nende poolt tehtud edusammude osas, et me saaksime äh, Äh, avaldada survet töökohtade loomisele, mida Euroopa Liit vajab, on viimane aeg tegutseda, me ei saa siin aega kaotada, aitäh. suur tänu kolleeg Vikströmile ja nüüd kaks minutit Roheliste fraktsiooni nimel kolleeg Lichtenberger, palun. jah, suur tänu, kallid kolleegid. Euroopa patent ja Euroopa patendiõigused teatud valdkondade jaoks majanduslikus ja teadustöös on kohe kindlasti sammuks edasi, isegi siis, kui tuleb tõdeda, et äh, lootused on liialdatud äh, patendi osas, sest äh, kirik tuleks siiski keset küla jätta. mina räägin siin, mina olen siin pigem tõhustatud koostöö vastu. natukene aega tagasi oli meil siin abielulahustuste probleemi lahendamine tõhustatud koostöö raames ja pärast selle otsuse vastuvõtmist on meil juba järgmine küsimus tõhustatud koostöö raames vaja ära otsustada. kui me nüüd neid loataotlusprotsesse siin hakkame järjest läbi vaatama, siis me ei teegi midagi muud kui tõhustatud koostööd, sellepärast et kompromissile jõudmine nõukogus on väga raske. ja daamid ja härrad, siis, kui tulevikukonvent kokku tuli, siis me ei mõelnud tõhustatud koostöö puhul just sellistele asjadele. meie lähtusime headest praktikatest ja selle puhul on väga tähtis see, et meil on ülevaade ja selgus. ülevaadet ja selgust on võimalik saavutada erinevate vormide kaudu erinevates valdkondades tõhustatud koostöö raames, aga mitte ja see on minu arvates suureks probleemiks, kui me tulevikus erinevates valdkonnas ikka ja jälle äh, näeme, et on teatud liikmesriike, mis jõuavad omavahel kokkuleppele ja jätavad teised kõrvale. mina oleksin arvanud, et seekord lähevad asjad teistmoodi kui varasematel aastatel et meil oleks võimalus jõuda kokkuleppele, kui läbirääkimised oleksid olnud tõsisemad. ma leian, et patendi osas tõhustatud koostöö ei ole õige tee ja sellepärast ei ole võimalik meil selle poolt hääletada. suur tänu, kolleeg Lichtenberger ja järgmisena ECR fraktsiooni nimel kolleeg Tsiobro. suur aitäh! Äh, nüüd on mõned aastad juba Euroopas käinud diskussioon äh, ühtse patendikaitse sisseviimise osas. Äh, majandusteadlased ennustavad, et selle sisseviimine vähendaks ettevõtetele patendikulusid Euroopa Liidus. see on eriti oluline just FKE sektorile. ning see on ka suund, mida Euroopa Komisjoni soovitused äh, ja ettepanekud on toetanud. peaksime siiski tähelepanu pöörama ka selle diskussiooni mõnedele vastuolulistele aspektidele. täna juba siin saalis on mainitud äh, tõlkeküsimust, patentide tõlked Euroopa Patendiameti poolt äh, tehakse ainult Äh, sa, neid hakatakse tegema nüüd kolme keelde, see on küsimus, mida peab arutama, miks just need kolm keelt, aga mitte teised. see annaks teatava konkurentsieelise mõnedele nendele ettevõtetele, kes kasutab just ühte nendest kolmest keeldest, nii et selle üle peaks veel mõtlema. suur tänu, kolleeg Tsiobro ja nüüd üks minut EFT fraktsiooni nimel kolleeg Päten. aitäh, härra president, Euroopa Komisjon on juba üritanud luua Euroopa patendiõigust ning see kukkus läbi, kui nõukogu selle tagasi lükkas, sest et ühehäälset äh, hääletustulemust ei saavutatud. komisjon üritab sellega jätkata ja see fakt on lihtsalt veel üks näide sellest, kuidas Euroopa Liit üritab ehitada impeeriumit. Need ettepanekud on ebavajalikud, toovad endaga suuremaid administratiiv- ja kulukoormaid innovati-, innovaatilistele ettevõtetele. seda suruvad läbi kaksteist riiki äh, ja kedagi ei tohiks äh, üllatada see, et Briti valitsus äh, on, on siin üks juhtjõude, äh, siin nagu ta on seda paljudes Euroopa Liidu projektides, kuigi kujutab endale ette, et tegeleb vastupidi. kui sellist silmakirjalikkust vältida, siis nad oleksid suutnud juba nii palju kokku hoida küll, et veidikenegi riigivõlga vähendada, aitäh suur tänu, kolleeg Pätten ja nüüd ülejäänud sõnavõtjad ja kõigepealt kolleeg Kallo, kaks minutit, palun. suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid juba algade aegusest peale on inimesed esitanud elulisi küsimusi näiteks elu ja sõrma kohta. see, et seitsmekümnendatest aastatest pole Euroopa Liit aga üle saanud pat-, ühenduse patendiga seonduvatest takistusest tekitab minus äh, tõsist meelehärmi. lubage aga kõigepealt tänada härra Leene järjekindlust äh, selles küsimuses ta on äh, pööranud väga suurt tähelepanu meie Hispaania ja Itaalia kolleegide seisukohtadele, ka mina olen nende seisukohad ära kuulanud ja saan nendest täiesti aru. aga täna ei räägi me sugugi aga ainult keelelise küsimu-, keelelisest küsimusest. Euroopa Komisjoni ettepanek, äh, mis esitati esimesel juulil kaks tuhat kümme, rajaneb äh, täna Euroopa Patendiameti keelerežiimil, mis on oma tõhusust äh, tõestanud kuid äh, ma tahaksin rõhutada seda, et äh, need keeleküsimused ei ole täna arutelul, me räägime kahekümne viie liikmesriigi võimalusest koostööd teha, need, kes soovivad tõhustatud koostööd teha, me peame täna vastama Euroopa ettevõtete äh, nõuetele, kes maksavad täna patendiõiguse eest üksteist korda rohkem, kui Ameerikas nad peaksid seda tegema. täna on võimalus näidata seda, et Euroopa Parlament on saanud piisaks kü-, piisavalt küpseks, et väikestest kemplustest üle olla. me peame langetama delikaatse poliitilise otsuse, mida meilt oodatakse. kuid äh, öelgem siis selgelt välja, ärgem äh, trampigem paigal, astume suur samm edasi ühenduse patendikaitse suunas, nii nagu härra Leene välja pakub. suur tänu, proua Kallo. ja nüüd saab sõna proua Flašikova-Penova, keda kahjuks ei ole kohal. ja siis üheks minutiks nüüd saab sõna härra Kotsusnik. suur tänu, härra president, daamid ja härrad, härra volinik, president Obama oma kõnes olukorrast äh, riigis äh, rõhutas innovatsiooni toetamisele ja rääkis, et innovatsioon on meie põlvkonna Sputnik minul on hea meel selle üle, et Euroopa Liit äh, täna saadab ka väga selge sõnumi äh, välja selles suunas, et innovatsioon on meie konkurentsivõime üheks aluseks ja üks olulistest instrumentidest meie innovatsiooni toetamisel ja mis äh, hoiab meid juhi kohal võrreldes Hiina ja Indiaga, on kindlasti patendikaitse, see aitaks suurendada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet ja seega on mul väga kahju, Äh, täna tunnistada, et Euroopa innovatsiooni jaoks nii oluline element on jäänud takerduma mõnedes liikmesriikides selliste väikeste küsimuste taha, näiteks nagu keelelised küsimused ja seega mina toetaksin siiski seda patendikaitse ühtsust. Äh, ärge laskem äh, Sputnikul ära sõita ilma meieta. suur tänu, kaheks minutiks jääb sõna ära proua Isturi, härra Isturisel. suur tänu, härra president, Euroopa Liit põhineb sellistel väärtustel nagu kõikide keelte võrdne positsioon, solidaarsus ja nii edasi. meie otse loomulikult hispaanlastena toetame ühtset patendisüsteemi ja sellepärast äh, tahaksin härra Leenet ka raporti selle osa puhul äh, õnnitleda, sest me soovime ka tõesti siseturgu parandada. kuid väga tähtsaks küsimuseks on tõhustatud koostöö. see on ette nähtud kui viimane meede erinevate kriteeriumite täitmisel. meie arvates tõhustatud koostöö on vastuvalus äh, artiklitega sada kaheksateist ja kolmsada viisteist ja kolmsada kuusteist lepingus ja ma, mulle tundub, et nõukogu on ka mängureegleid muutnud, sest uus leping on väga tähtsaks meetmeks, kuid me ei tohi nüüd Euroopa jaoks ette näha erinevaid arengukiirusi, väga paljud riigid toetavad tõhustatud koostööd, kuid teised jälle kannatavad selle koostöö tagajärgede all, kui komisjon ja nõukogu kasutavad tõhustatud koostööd nii nagu praegu, siis me kaotame kõik. kõnelejal palutakse natukene aeglasemalt rääkida. jah, mul on ainult kaks minutit, vastab seepeale kõneleja meil on kaheksasada viiskümmend miljonit äh, hispaania keelt kõnelevat äh, inimest ja ainult üks keel äh, Euroopa Liidus on võrreldav hispaania keelega. jah, ma saan aru küll, et me võiksime ka lihtsalt kasutada inglise keelt, see oleks ka üks võimalustest. võib-olla üleminekumehhanismina ja Hispaania ei ole siin praegu mitte äh, süüdistuse pingis, vaid teises riigis. me tõesti peaksime mõtlema, enne kui me teeme selliseid bürokraatlikke manöövreid ja tuhanded Hispaania ettevõtted kannataksid selle all see on kodanikuõigustega vastuolus, igaühel peab olema õigus oma keelt kasutada ja praegusel hetkel on tegemist täiesti selge hispaanlaste diskrimineerimisega ja ka julgeolekureeglitest kinnipidamisega. me läheme kohe kindlasti kohtusse ja me nüüd tõesti peaksime mõtlema, kuidas edasi liikuda see kõik siin on vastuolus lepingu vaimuga, mille Hispaania on ratifitseerinud. suur tänu, äh, kallis kolleeg ja järgmisena kolleeg Berlinguer, üks minut. Non è più tollerabile, signor presidente la.... suur tänu. olukord on täiesti vastuvõetamatu. on vastuvõetamatu, et meil ei ole Euroopa patenti Euroopa ettevõtted on patendi osas väga halval äh,, halvas olukorras ja kulud patentidele on kümme kuni üksteist korda suuremad kui Jaapanis või USA-s ja selline patentide killustatus äh, on ettevõtete jaoks hoobiks tagasi. ning mis puudutab nüüd äh, keelte küsimust, siis meil on kakskümmend seitse liikmesriiki, millest kakskümmend viis toetavad ettepanekut ja seega on poliitilised raamtingimused täidetud ja vast on võimalik nüüd positiivselt edasi liikuda äkki me peaksime mõtlema ka äh, natukene laiemalt. jah, me soovime otse loomulikult ka itaalia keelt kasutada ja itaalia keelt kaitsta. ja meie valitsus ise juba ei kasuta alati keelt õigesti. suur tänu, kolleeg Berlingveri, järgmisena kolleeg Masip Hidalgo, palun. suur tänu. ärgem hakakem siin liivalosse ehitama see menetlus on ju siin selleks, et Prantsusmaa ja sa-, prantsuse keel ja saksa keel muutuksid Euroopas tähtsamaks kui hispaania keel ärge unustage, et hispaania keelt ei räägita mitte ainult Euroopa Liidus, vaid seitsesada miljonit ka mujal maailmas räägivad hispaania keelt ja seda on rohkem kui kõik eurooplased kokku. ja hispaanlased on ka itaallastele eespool, seda tuleks ka öelda. jah, itaalia keel kui ka hispaania keel on väga tähtsad keeled kogu maailmas. ja ärge äh, unustage, et nii Nokia, Siemensi, Blackberry puhul oli ka väga suuri probleeme sellega, et äh, kuigi üritatas komisjon keelte regulatsiooni piirata, siis siiski õnnestus meil see läbi suruda. kuidas me nüüd edasi liigume? millised meetmed on meil kasutada? me ei tohi siin liiga kiiresti edasi liikuda, meil on vaja kuidagi siiski kokkuleppele jõuda ja me ei tohi nii nagu täna hommikul lihtsalt lasta äh, lainetel üle pea tõusta, nii nagu ministrid seda tegid ja lihtsalt suvalise otsuse vastu võtsid. tahan tänada Hispa- äh, äh,, Ungari ministrit, kes rääkis nii hispaania kui itaalia keelt ja nüüd järgmisena kolleeg Möltser, palun. jah, suur tänu, härra president, äh, mitmekeelsus on kultuurse ja keelelise mitmekesisuse peegelpildiks Euroopa Liidus ja see on ka väga tähtis keelte tüli Euroopa patendis on nüüd kestnud juba üle kolmekümne aasta, need on kolmkümmend aastat, mille jooksul Euroopa ettevõtted on äh, pidanud maksma suuri summasid tõlke eest ja olnud selles suhtes äh, konkurentsivõimes äh, väga halval positsioonil jah, otse loomulikult on väga raske turu, turgu numbriliselt kokku võtta aga meil on alati, aga ärgem unustage, et numbritega arvestatakse ka kindlustuse ja reitingute andmise puhul sellepärast oleks meil vaja vähemalt uut patendiõigust, mis vähemalt osalistes riikides kehtiks ja kui seda oleks võimalik teha kolmes keeles, siis kohe kindlasti oleks bürokraatlikke tõkkeid vähem. ja peale selle kasutatakse neid keeli ka muidu kõige rohkem, jah, siin on nüüd töökeelt on ette nähtud inglise, prantsuse ja saksa keele, sellega oleks võimalik kodanike elu lihtsamaks teha. ja mul on väga hea meel, et saksa keel on jõudnud ka patendiõiguse keelde, sellepärast et saksa keelt räägitakse Euroopa Liidus kõige rohkemate inimeste poolt. suur tänu, kolleeg Möltser ja nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni juurde ja kõigepealt saab sõna kolleeg Carvalho. Eh, eh, suur tänu, härra president, eh, härra minister, Euroopa patendi loomine kindlasti suurendaks tehnoloogilist arengut Euroopa Liidus, see on äärmiselt oluline küsimus samas aga on mul omad reservatsioonid selle valitud keelerežiimi osas. minu meelest kõige parem lahendus oleks üldse ka, olnud kasutada ainult inglise keelt. kuid nüüd, kus seda la-, laiendatakse ka teistele keeltele, peaks minu meelest kasutama ka portugali keelt. üleilmastumine on tõesti üleilmastumine ja portugali keel ometigi pärast hispaania keelt on räägitavuselt suuruselt teisel kohal suur tänu, proua Carvalho, järgmisena saab sõna proua Hertsog suur tänu, härra president, teadmiste loomine Euroopa Liidus on alati prioriteet, kuid teadmiste kontroll äh, pole sugugi Euroopa Liidus nii hästi tehtud mul on äh, väga kahju tõdeda seda, et Belgia eesistumise ajal patendidirektiiviga ühele poole ei saadud, kuid ma loodan, et Ungari eesistujana siiski pühendub sellele, et anda endast parim järgnevatel kuudel selleks, et järgmised faasid äh, saavutada, nagu seda on tõhustatud koostöö. Äh, aeg on ainus taast-, taastamatu ressurss, ta-, aega ei saa kunagi tagasi, meil on vaja täna keskenduda innovatsioonile, meil on vaja teadmisi laiendada, me peame iseennast laiendama ja seega on kriitiliselt oluline Euroopale saada see patent äh, läbi ühtse Euroopa patendidirektiivi. Äh, tuult tiibadesse teile, suur tänu kõigi eest, kes äh, selle nimel on võidelnud. ungarlasena muidugi kahetsen tõsiasja, et ungari keel ei ole keelerežiimi osa, aga ega see on ju suhteliselt väike hind, mida maksta asja eest, millest kõik võidavad. suur tänu, proua Hertsog, järgmisena saab sõna härra Manders suur tänu, härra president. lubage omalt poolt tänada ka härra volinikku selle eest, et äh, ta on olnud nii vapper äh, täna sellest asjast rääkides. juba oma äh, kuulamise ajal ta lubas selle teema tõstatada, suur tänu, et olete seda tõesti teinud ja suur tänu ka härra Leenele nüüd on siis ainult jäänud üle otsustada see, et kas jää, oleme nõus tõhustatud koostöömenetlusega äh, kahetsusväärne on aga see, et eristatakse omavahel äh, kultuurilised küsimused siin praktilistest küsimustest, nimelt et siis need keeleküsimused on tõstatatud. tänane süsteem on ju tegelikult selline, mida kõik liikmesriigid on kasutanud juba kolmkümmend viis aastat ja miks mitte seda jätkata tulevikus ja minu meelest on küll väga äh, kahju, et me oleme takerdunud sellistesse aruteludesse, mis keskenduvad keelerežiimile meie parlament on äh, palunud, et võib-olla need liikmesriigid, kes täna ei liitu režiimiga, saaksid ähm, tulevikus seda siiski teha. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Haabe. härra president kui ma aastal üheksakümmend üheksa siia parlamenti astusin, siis rääkisime ka Euroopa ühtsest patendist ja ma mäletan, et tegime tollase raporti kallal härra äh, Leenega koostööd. Äh, ja lootsime tõelisi edusamme juba siis, kuid kallid kolleegid, äh, see teema on väga oluline Euroopa Liidu konkurentsivõimest rääkides. ja praegu räägime me uuest plaanist, innovatsiooniliidust uue voliniku juhtimisel ja selles kontekstis peab Euroopa Liit kindlasti olema innovaatorlikum, meil on vaja uusi leiutusi, mida rohkem kasutada, on vältimatult oluline, et meil oleks ka konkureeriv patendisüsteem. ja see tõhustatud koostöö eh, samm on väga lennukas ettevõtmine olnud ja, ja ma julgustaksin Hispaaniat ja Itaaliat sellega liituma. kuid eh, me ei saa jätta jääda neid järgi ootama enam, sellepärast et ülemaailmsel tasandil on kõik huvitatud innovatsioonituru endale krabamisest. suur tänu, kolleeg Haaber ja saage kiiresti terveks. järgmisena kolleeg Ferreira, palun. suur tänu, härra president. see protsess on olnud väga huvitav nii sisuliselt äh, kui ka vormi poolest, kuidas Euroopa suurjõud nüüd kavatsevad oma huvisid läbi suruda igapäevaelus? ja ka kuidas nad Lissaboni lepingut rakendavad nagu ja seehulgas ka tõhustatud koostööd. jah, me juba ammu hoiatasime tõhustatud koostöö tagajärgede eest ja nüüd oleme me jõudnud patentide juurde eesmärgid on paika pandud äh, ja keelteks on valitud saksa keel, inglise keel ja prantsuse keel, mis on saavutanud äh, priviligeeritud seisuse. teised keeled nagu portugali keel, mis on maailmas levikult kolmandal kohal, on nüüd jäänud täiesti mainimata ja selleks, et me saaksime ka äh, ja seetõttu portugali keeles äh, toimuv teadustöö ja tehnilised arengud on jäänud ka tahaplaanile. nii et nüüd äh, öeldakse, et me soovime kärpida ja jätkatakse seda täiesti mõttetut võistlust. suur tänu ja järgmisena kolleeg Paška. Pán predseda, äh, kolegyne, kolegovia, od roku 2000 Európska únia pokúša o intenzívnejšiu... Aitäh! Alates äh, aastast 2000 on Euroopa Liit üritanud liikmesriikide vahel saavutada paremat koostööd patendikaitse valdkonnas, aga viimane läbirääkimiste voor, mis leidis aset et ülemkogus detsembris kinnitas äh, üle selle, et mõnedel liikmesriikidel on tõsiseid vastuväiteid Euroopa Liidu patentide tõlkesüsteemile, äh, mis põhineb praegusel Euroopa Patendiameti süsteemil ja sel põhjusel ei saa nõukogu vastu võtta ühtset positiivset äh, otsust, mis viiks järgmistele ühistele sammudele. näeme loogilisena, seda nende liikmesriikide reaktsioon, kes leiavad, et on vaja parandada meie koostööd intellektuaalomandi kaitsel. Euroopa Liidu aluslepinguga vastavuses üritavad need liikmesriigid tõhustada koostööd patendikaitse ühtlustamisel. olen veendunud, et Euroopa Parlament ei tee mingisuguseid takistusi sellisele tõhustatud koostööle liikmesriikide vahel, kes on valmis sellele, selle ette võtma, aitäh. suur tänu, kolleeg Paska ja järgmisena kolleeg Švaab, palun jah, siin on juba palju öeldud ja argumendid on olnud väga head, tuleksin nüüd tagasi kõige tähtsamate punktide juurde. kõigepealt me peaksime toetama kolleeg Leene üleskutset ja toetama volinik Barnier ettepanekut. ja tahaksin siin välja tuua Belgia eesistumise väga eduka töö, sest Belgia eesistumise ajal tehti ära väga palju väga head tööd jah, kolleeg Lene mainis, et siin ei ole tegemist ainult otsuse küsimusega ja me ei otsusta siin ära, kui palju keeli Euroopa Liidus räägitakse, kes neid räägib, kui palju neid inimesi on ja milline neist on kõige ilusam. tegemist on lihtsalt otsusega, mille nõukogu peab vastu võtma ja tegemist on menetlust puudutava otsusega me peaksime tõesti seda menetlust kontrollima, aga tegemist ei ole siin teatud grupiga ministrite nõukogus, mis sooviks sisse viia uut keelerežiimi. siin on kakskümmend viis liikmesriiki kahekümne seitsmest liikmesriigist, mis seda otsust toetavad ja ma arvan, et äh, kui me tõhustatud koostööd arutame ja oleme teadlikud ohtudest, siis meil on võimalik ka tegelikult selle otsuse poolt hääletada. suur tänu, järgmisena kolleeg Kiirek, palun patent europejski ma pomóc innowacyjności. suur tänu! euroopa patent peaks endaga kaasa tooma innovatsiooni arengu ning miks me ei peaks seda toetama, miks me ei peaks innovatsioonist kasu lõikama? ma arvan, et me peaksime mõtlema ka innovatsiooni optimaalsele vormile, meil on pikaajalised ja lühiajalised eesmärgid ja ma arvan, et me peaksime mõlemaid silmas pidama. suur tänu! suur tänu, kolleeg Kiirek ja nüüd kolleeg Proitova, palun! dlouhodobě podporuji jednotný evropský patent protože zvýší. mina olen toetanud euroopa patenti juba kaua see muudab innovatsiooni atraktiivsemaks ning eh, meie eh, ettevõtted saavad kasutada oma nõud, me saame kasutada seda praktikas paremini ning loodetavasti eh, aitab see meil ka kaitsta ennast võltsingute vastu. kahjuks kümne aastaga on nõukogu saavutanud ainult võimaluse paremaks tõhustatud koostööks, olen hea meel, mul on hea meel, et Tšehhi Vabariik oma positsiooni muutis, ma tean, et on äärmiselt tundlik küsimus rääkida tõhustatud koostööst, eriti arvestades äh, just keele aspekti see on suurem küsimus suurematele riikidele, aga olen täiesti kindel, et sellest on kasu kõigil leiutajatel Euroopa Liidus, sõltumatult sellest, et seda ei tehta tšehhi keeles. oluline on, et patendi saamine oleks sama odav kui Ameerika Ühendriikides. ma loodan, et nõukogu lihtsustab kogu seda küsimust veelgi. oluline on ka Euroopa patendikohus suur tänu ja järgmine kolleeg panie przewodniczący! szanowni państwo! wiele już dzisiaj zostało powiedziane na temat. E, aitäh daamid ja härrad päris palju on täna öeldud selle kohta et euroopa ja meie ettevõtted äh, vajavad äh, patente olen äh, nendega nõus ilma patendilahenduseta ei oleks ei ole meie ettevõtetel võimalik võistelda tunduvalt dünaamilisemate ning innovaatilisemate ettevõtetega tõusvatest majandustest aga me ei tohiks unustada et õhendatud tõhustatud koostöö patendivaldkonnas ei ole kõige kasulikum lahendus Euroopa ühisturule. tugeva ühisturu pooldajana eeldaksin mina, et turult eemaldatakse takistused, mitte ei loodaks neid, nii et apelleerin kõigile, kes sellesse töösse kaasatud on et nad arendaksid välja lahendusi, millest oleks kasu kogu Euroopal. pean siin silmas keelerežiimi, mis ei diskrimineeriks neid inimesi, kes ei oska inglise, saksa või prantsuse keelt. ma arvan, et äh, süsteemi, äh, süsteemi panemine ühele keelele oleks kõige kasulikum lahendus. aitäh, rahanduslik, sellega on vaba mikrofon lõppenud. ja volinik Barnier. Merci, monsieur le president euh, suur äh, tänu, äh, proua president, ma tulen selle juurde, mida te ütlesite, proua Hanslik, hetk tagasi, tuletan teile meelde menetlust. Äh, me oleme selle küsimusega tegelenud nii palju, nii nagu, kui võimalik, nagu ma ütlesin, Belgia eesistumise ajal ja viimastel nädalatel siis Ungari juhtimise all, kui mõni ettevõte Bulgaaria, Läti, Portugali või Tšehhi ettevõte tahab patenti taotleda oma keeles, võime nad seda teha vastavalt siis sellele praegu arutelul olevale ettepanekule ja makstakse kinni tõlkekulud. kui tekib äh, põhjus minna äh, kohtusse, äh, antakse siis neile ka võimalus tõlketeenust kasutada Äh, kui mõni ei täida patendi äh, tulenevaid kohustusi, sellepärast et nad ei mõista patenti, äh, siis vähemalt on kaitstud see, kes, kellel patent on. ma teen ettepaneku, et mõni ettevõte, kes tahab patenti taotleda, võiks seda teha oma keeles. õiguskaitse äh, tagatakse aga ühes kolmes keeles. vastavalt äh, siis äh, praegusele ettepanekule. mina ei ole, äh, see vastab ka Euroopa Liidu konventsioonile, patendikohtu konventsioonile, mina ei ole seda konventsiooni vast-, põhimäärust nendele jaoks vastu võtnud, aga neil on kolm keelt kasutusel ja see kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil automaatselt Belgia eestimise ajal äh, lisasime veel ühe ettepaneku, et lisaks nendele kolmele keelele, millega, milles on tagatud õiguskaitse, võiks kasutada veel kahte keelt, äh, millel ei ole küll äh, juriidilist väärtust, kuid mis on informatsioonikeelena väga olulised. ja seega inglise keel võib olla kasutusel või portugali keel või läti keel või hollandi keel vähemalt siis äh, on ta kasutatav nii-öelda infokeelena, mille ja selle eest makstakse ka, sellest ei pea maksma ettevõte. ehk siis kolm kohtu töökeelt pluss veel kaks keelt. ja seega ei diskrimineerita mitte ühtegi Euroopa ettevõtet, sealhulgas ka neid ettevõtteid, kes on äh, mõnes liikmesriigis registreeritud, äh, mis ei ole liitunud tõhustatud koostööga, ehk ma siis äh, viitan siin näiteks sellele, et kui Hispaania ettevõte Euroopa vormi kohaselt patenti taotleb, on tal selleks õigus, isegi kui Hispaania kohe praegu ei ole liitunud selle tõhustatud koostööga. ja sellepärast, daamid ja härrad, nagu te teate, ma olen selle asjaga tegelenud väga tõsiselt, ilma igasuguste ideoloogiateta, ilma igasuguseid pooli võtmata, ma olen lihtsalt soovinud asjaga ühele poole seada ja ma ütleksin teile, et see ettepanek on praegu poliitiliselt vastuvõetav kahekümnele seitsmele liikmesriigile. see on absoluutselt kõikidele ettevõtetele majanduslikus mõttes väga oluline Äh, härra Hertsog ütles äh, täiesti õigesti oma sõnades, äh, nagu ka härra Schwab, et see on majanduslikult tähtis küsimus, me peame julgustama kõiki patenti võtma, me peame oma leiutised ja tegema inimestele tulu toovaks, me peame kaitsma oma innovaatilist eelisseisundit, see on väga oluline väikeste ettevõtete jaoks kes ei suuda lihtsalt oma leiutisi täna kaitsta, sellepärast et see maksab äh, lihtsalt liiga palju. proua Roitova ütles täiesti õigesti, viidates äh, võltsingutele, kui meil ei ole äh, võimalust tagada kõigile õigust võtta oma leiutistele patent, siis juhtub see, et teistes liikmesriikides lihtsalt võltsingud tulevad kiiresti turule, kuigi ühes liikmesriigis on tootele võetud patent, me räägime ühisturust ühisturust, mida me siis niimoodi õõnestame, kaovad töökohad, ma räägin siin ka loomulikult ohtudest, näiteks nagu ohud rahvatervisele, kui me räägime medikamentide, ravimite võltsimisest. nii et äh, ma olen tegelenud selle asjaga väga-väga tõsiselt, nagu ma ütlesin, ilma igasuguseid ideoloogiaid järgimata ja ma tõesti kinnitan teile, et see ettepanek on praegu täiesti vastuvõetav. ja härra president, kui lubate, äh, veel üks äh, kommentaar seal teiste hulgas proua Lichtenbergerile täna ma räägin siiski kahekümne viiest liikmesriigist kahekümne seitsme seas äh, ja me niimoodi väl-, äh, väidetavalt, väidetasin, et see võib killustada turgu, ma ei usu. Äh, seda sellepärast, et me oleme praegu natukene erilises olukorras, ühisturu seadusandluse osas peaaegu, peaaegu kõikides küsimustes on vaja ükshäälsust ja teistes küsimustes aga aga kvalifitseeritud häälteenamus. patendi küsimuses on aga vaja ühehäälsust nõukogus, aga ma arvan, et tõesti äh, killustatust ei, äh, ei teki, Euroopa Komisjon kavatseb sellel kindlasti silma peal hoida, kuid lubage praegu veel siis äh, tänada komisjoni esimeest Leenet tehtud töö eest ja suur tänu parlamendile laiemalt, et te nii palju tähelepanu pöörate sellele küsimusele, suur tänu! Vielen Dank, Herr Kommissar Barnier suur tänu, volinik Barnier ja järgmisena nõukogu nimel proua Kiöri. aitäh, härra president. täna õhtul oma esimeses kõnes kasutasin ma keelt, mis saab olema üks Euroopa patendikeeltest ning rääkisin ka teistes keeltes äh, mis ei ole Euroopa patendikeeled, nüüd kasutan oma emakeelt, mis ka samuti ei saa Euroopa patendikeeleks. seda keelt kõneleb ainult umbes viisteist miljonit inimest maailmast, enamik nendest elab Ungaris. ja nüüd ma räägin konkreetsemalt oma Itaalia ja Hispaania kolleegidega. palun uskuge mind, rõhutame väga äh, seda, et kõiki erinevaid keeli koheldaks, võrreldaks ning et äh, oleks ka mitmekeelsus. ütlen midagi nüüd sulgudes. Äh, hetkel mul ei ole liikmesriiki, kuus nädalat tagasi esindasin ma siin parlamendis ühte liikmesriiki. sellel liikmesriigil oli varem teistsugune seisukoht Euroopa patendi osas Un, Ungari valitsus on oma seisukohta viimase kuu jooksul muutnud see otsus ei ole olnud kerge. Äh, otsustavaks punktiks Ungari valitsuse jaoks oli järgnev. oleme pidanud tõsiseid konsultatsioone ärimaailma esindajatega, FKE-de esindajatega ja nemad on väga selgelt meile öelnud, palun muutke oma seisukohta, palun ärge lükake tagasi seda Euroopa patenti, sest et niimoodi saate te aidata Ungari FKE-sid ning äh, saate aidata neil äh, saamaks osaks sellest Euroopa patendist ning see tähendaks, et nad suudaksid saavutada tõsiseid sääste, kasutades funktsioneerivat keelesüsteemi. milline on hetkeolukord? meil on kakskümmend viis liikmesriiki kahekümne seitsmest, kes on ühel nõul asi ei ole ideaalne, oleme alati toetanud seda mõtet, et meil oleks tugev Euroopa ühisturg ning oleme alati uskunud, et see aitaks kaasa Euroopa majanduskasvule, paljud kolleegid, kes täna siin sõna võtsid, ütlesid ka seda, see on äh, vajalik just eriti pärast seda kriisi, meil on vaja kasvu ning meil on vaja kaitsta Euroopa ühisturgu. ja üks äh, selle nurgakivisid on ühtne Euroopa patent. nagu rõhutas härra Barnier, äh, siis nii Itaalia kui Hispaania kolleeg-, ettevõtted saaksid kasu sellisest patendist, kui see tulevikus peaks reaalsuseks saama veel kaks märkust. esiteks, keegi küsis, äh, äh, milleks selline kiirustamine, miks on vaja seda nii kiiresti läbi suruda, kui komisjon tegi ettepaneku alles juunis? austatud parlamendiliikmes, ma arvan, et te olete ise vastanud sellele küsimusele. keegi ütles meile, et oleme keelerežiimi küsimust arutanud nüüd juba kümme aastat. ma arvan, et me ei saa siin rääkida mingist kiirustamisest ja teine küsimus, kas me oleme teinud kõik endast oleneva selleks, et saavutada sellist lahendust, mis oleks vastuvõetav kõigile, absoluutselt kõigile liikmesriikidele. ma arvan, et Belgia eesistuja tegi kõik endast oleneva, kõik, mis võimalik. Äh, vaadake tagasi sügisesse, vaadake neid ettepanekuid, mis esitati äh, selleks, et see ettepanek oleks vastuvõetav kõigile kahekümne seitsmele liikmesriigile. kahjuks hoolimata kõigist pingutustest nägime me, et detsembris kaksteist liikmesriiki taotles tõhustatud koostööd, nagu me juba ütlesime, siis nüüd ei ole see number mitte kaksteist, vaid kakskümmend viis. me ei saanud teha midagi muud, eesistuja ei saanud teha midagi muud, kui äh, kasutada tõhustatud koostöö varianti ja sellele palun ka teie toetust äh, ühist Euroopa turgu silmas pidades peame seda siiski tugevdama. Eh, paljud on öelnud, et üks takistusi eh, selle turu edasisele arengule on sellise ühtse Euroopa patendi puudumine ja see puudutab eriti just meie FKE-sid. Neil oleks lihtsam tegeleda innovatsiooniga, oma tegevust parandada, kui neil selline patent oleks. suur tänu, proua Jüri ja nüüd raportöör härra Leene lugupeetud daamid ja härrad, lõpetuseks kolm märkust. volinik Barnier viitas juba sellele, et tõhustatud koostöö on spetsiifiliselt loodud selleks, et üle saada nendest probleemidest, kus meil on vaja ühehäälsust. ja ühehäälsus on Lissaboni lepingus täieslik erand ja just sellepärast ongi meile sisse viidud siin tõhustatud koostöö. nüüd teine märkus keel, me ei räägi täna siin keelest, me räägime täna ainult menetlusest. aga ma viitan sellele, et jah, otse loomulikult juba Palasi raporti puhul me rääkisime sellest, et äh, ühe keele kasutamine oleks veelgi odavam kui kolme keele kasutamine, aga samal ajal on meil aga Euroopa patendileping ja seal on paika pandud ka keeled. ja nüüd selle keelerežiimi muutumine tähendaks ka seda, et me peaksime ka raamkokkulepet muutma, kuid raamkokkulepet ei ole võimalik teha ilma liikmesriikideta ja minu teada ainult Malta ei kuulu sellesse lepingusse, aga samal ajal kuulub sinna Šveitsi. nii et, Šveits, nii et kui me hakkame siin äh, hakkama uuesti seda asja läbi vaatama, siis ärgem unustagem, et sellele kokkuleppele on alla kirjutanud kolmkümmend üheksa riiki. jah, tõesti, mulle tundub, et me lükkame selle asja lõputusse ja võib-olla me tõesti peaksime sellest küsimusest rääkima kiiremini õigusteenistused on praegusel hetkel kinnitanud, et tõhustatud koostööd võib selle küsimuse arutamisel kasutada. ja veel kord keele juurde tagasi, mulle tundub, et siin on tõesti poliitiliste rinnete võitlusega tegemist, nii et need, kes patente paluvad väljastada, need nagunii juba kasutavad mingit võõrkeelt, ühte suurt võõrkeelt ja sellepärast ma ei saagi nüüd aru, miks on see keele küsimus siin nii tõstatanud. ja nüüd diskrimineerimise küsimus, ma pole kindel, kas sain sellest õigesti aru, aga siiski arvan, et sain õigesti aru. Euroopa patent ta on avatud kõikidele ettevõtetele ja kõikidele leiutajatele, ka nendele riikidele, mis ei kasuta tõhustatud koostööd ehk Euroopa patent on avatud kõikidele maailma riikidele ja seda siis, kui ma sain sellest õigesti aru ja, ja ma olen kindel, et ma sain õigesti aru ja need liikmesriigid, mis ei võta osa tõhustatud koostööd, siis see ei ole neile puuduseks, sellepärast et nende jaoks on ikka kehtiv Euroopa patendileping, nii et kui ma soovin patenti seal kasutada, siis tuleb see patent ka seal riigis tõlkida, nii et et äh, mis, milles on küsimus. mitte kellelgi ei keelata tõlkida patent kahtekümne kolme keelde. kui mõni liikmesriik arvab, et tema keel on nii tähtis, et kõik patendid tuleb sellesse keelde tõlkida, siis lasku käia. aga palun mitte seda nende patendiomanike kulul, kes soovivad asjaga edasi minna. ma leian, et äh, kes tellib muusika, see peab ka arve maksma ja praegusel hetkel on tõesti vastuvõetamatu see, kui arve eest peaksid kinni maksma maksumaksjad. nii et tõesti, kui te arvate, et teie keel on nii tähtis, et kõik patendid tuleb sellesse keelde tõlkida, siis tõesti, seda on võimalik teha õiguslikult, siduvalt on võimalik need patendid tõlkida oma riigikeelde ja selle äh, arve võib ka siis ise kinni maksta. tahtsin lihtsalt niimoodi selle arutelu siin praegu kokku võtta. suur tänu! suur tänu, kallis kolleeg, sellega on see arutelu ammendunud ja hääletame homme. järgmine päevakorrapunkt on kolleeg Peeleti raport A seitse null